tegema ühe teadaande, nimelt eile äh, vastavalt äh, reeglile kakssada kolmkümmend üks äh, tehtud korrektuuridele pole esitatud ühtegi oma parandust